Still... ma saan aru, et me võime alustada, tõenäoliselt liitub meiega veel kolleege, kes on praegu regioonide komitees siiapoole teel, kuid kui te vastu ei ole, siis alustaksime koosolekuga, teile võib-olla meeldib, et enne lõunavaheaega hakkasin teile rääkima päevakorrapunktist number neli, mis on siis juhataja teadaanded ja ma tahaksin selle punktiga lõpule jõuda ja rääkida teile siis eile langetatud otsustest, mille langetasid koordinaatorid eile õhtusel koosolekul. ma juba mainisin täna hommikul Solidaarsusfondi ja nüüd räägiksin sellest, et me arutasime ka mitteseadusandlikke arvamusi ning koordinaatorid otsustasid koostada arvamused teiste komiteede omaalgatuslike raportite kohta, mis puudutab rahvatervise, keskkonna ja toiduohutuse osas, mis puudutab komisjoni valget raamatut äh, kohanemise kohta kliimamuutustega ja selle koostavad siis äh, sotsiaaldemokraadid ja demokraadid. koordinaatorid leppisid ka kokku et komisjoni teatise kohta, käiva raporti kohta, mis puudutab komitee lähenemist äh, looduslike ja inimtegevusest põhjustatud katastroofide kohta, selle vastu tunneb huvi ALDE. ja see on ka seotud teise arvamusega, mis justkui loomulikul teel läheks ALDE-le, nii et me ootame ALDE viimast äh, otsust selle kohta, millise arvamuse nad konkreetselt ähm, koostavad, kuid otsustatud on arvamus äh, koostada, mis puudutab põllumajanduskomisjoni, siis on arvamus seoses põllumajandusega mm, vähem soodustatud piirkondades ning selle koostab arvam-, vastava arvamuse koostab Rahvapartei ning Transpordi- ja Turismikomisjoni poolt arvamus, mis puudutab transpordi jätkusuutlikku tulevikku, siis äh, siin on samuti plaanis äh, arvamus koostada, kuid äh, meil ei ole lõplikku otsust ja ma annan teada teilt, teile siis, milline fraktsioon eh, selle arvamuse koostab siis, kui otsus on olemas. nüüd eh, omaalgatuslikud raportid, selles osas koordinaatorid leppisid kokku ettepanekute nimekirjas ja otsustasid järgmiste raportite üle, mille koostab siis Rahvapartei raport regionaalse konkurentsivõime ning tööhõive kohta Euroopa programmid majanduskriisiga hak-, hakkamasaamiseks ja struktuursete muudatuste toetamiseks ning sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse tagamine ning globaalne konkurentsivõime, selle järel on küsimus, küsimärk ja siis, mis puudutab rakendusraportit, see puudutab siis regionaalarengu äh, fondi vahelist ning seitsmenda teadustöö raamprogrammi vahelist seost. siis, mis puudutab edasiminekut seoses Lissaboni eesmärkidega ning äh, ühenduse poliitikat Läänemere piirkonna kohta, Aldel on valik kahe raporti vahel, kas siis strateegia looduslike katastroofidega võitlemiseks või head valitsemistavad regionaalpoliitikas, seal me ootame kolleegide otsust, et millise raporti nad otsustavad koostada ja roheliste poolt läbipaistvus regionaalpoliitikas ja selle rahastamine. ja koordinaatorid otsustasid tulevikus arutada ka veel ühte raportit, mille rohelised välja pakkusid ja mis puudutab siis sotsiaalse ja majandusliku regioonide olukorra mõõte indikaatoreid. see puudutab ka siis äh, komisjoni vastavat teatist. me leppisime kokku, et niipea kui võimalik, peaks äh, fraktsioon siis saatma ettepanekud kahe tuhande kümnenda äh, või regio-, fraktsioonid peaksid saatma ettepanekud kahe tuhande kümnenda aasta kohta sekretariaadile enne novembrikuist koosolekut, nii et kui keegi vastu ei ole, siis koordinaatorite ettepanekud loeme käesolevaga vastuvõetuks või heaks kiidetuks ja me ootame siis kolleegidelt lõplikke otsuseid veel teatud küsimustes, nagu ma enne mainisin. ja seda siis niipea kui võimalik. nii et see päevakorrapunkt on nüüd siis läbi käidud ja me saame minna päevakorrapunkti number viis juurde. mis puudutab siis aktsiisimaksude vähendatud määrasid Madeiral ja me oleme välja pakkunud, et äh, selle üle peaks käima arutelu täna, siin ei ole erilisi vastuolusid selle ettepanekuga seoses ja Rahvapartei on eesistujale välja pakkunud, et me saaksime lihtsustatud menetluse kaudu ilma muudatusettepanekuteta selle dokumendiga tegeleda ja kui te sellega nõustute, siis saaksime kokku leppida selles menetluses. ja ma küsiksin härra Hoarolt, kas ta on nõus meiega? ja kas te soovite meiega mingeid arvamusi vahetada? jah, lugupeetud esinaine esmalt äh, lihtsustatud menetluse osas äh, tahaksin ütelda paar sõna, samuti tahaksin tutvustada paari sõnaga raportit. nimelt äh, likööride ja ruumitööstus on väga oluline, mitte ainult Assuuridel, vaid ka Antillidel ning Reunioni saarel. me leiame, et see seda meedet tuleb pikendada, seda selleks, et tagada selle sektori kõrge kvaliteediga töö ning samuti on meil vaja instrumenti, mis võimaldaks kompenseerida nende alkoholide hinda, mida ei toodeta koha peal. ma usun, et see samm on oluline ning seetõttu, olles konsulteerinud kolleegidega Portugalist, Madeiralt ja Suuridelt, siis me palusime, et me liiguksime edasi äh, kiirendatud lihtsa, äh, lihtsustatud menetluse alusel. kõikidel neil äh, mainitud põhjustel, kallid kolleegid, ma tahaksin teile poole pöörduda palvega toetada käesolevat raportit kui nende piirkondade kolleegid Portugalist äh, soovivad sõna võtta, siis nende seisukohad oleksid muidugi ka väga huvipakkuvad. nii palju siis paari sõnaga minu poolt, aitäh. mis te ütleks, võiks seire? aitäh. tahaksin lisada härra Oaro öeldule, äh, et et äh, mul oli võimalus ka ähm, eelnevalt teda teavitada meie seisukohast. tahaksime väljendada oma tänulikkust äh, selle üksikasjalikkuse tasand, taseme eest, mis äh, kajastub dokumendis. ettepanek on Madeira ja Sooride jaoks väga oluline, mõlemad piirkonnad ja Portugal tervikuna leiavad, et nende meetmete vastuvõtmine on väga kiireloomuline kahe tuhande teisel aastal äh, langetas nõukogu otsuse vähendada makse siis Madeirale Asooridel, rummide ja likööride osas ning äh, need meetmed lõppesid kahe tuhande kaheksandal aastal ja ma tahaksin rõhutada, et äh, see peaks, äh, see meede peaks pikenema nii-öelda tagasiulatuvalt ja kogu käesoleva aasta lõpuni. oluline punkt on ka selles, et äh, need tingimused, mis õigustasid või olid aluseks meetmele, on tegelikult püsivad. see puudutab nende saarte kaugust, majapidamiste suurust ja nii edasi ja tegelikult kaasneks selle meetmega minimaalne majanduslik äh, mõju. me räägime väga spetsiifilistest toodetest, mida saartel toodetakse, nii et me ei saa siin ka muretseda selle üle, justkui see tekitaks mingit ebaõiglast konkurentsi või moonutaks konkurentsi kuidagi. ja ilma selle vabastuseta peaksid tootjad äh, oluliselt äh, hindu tõstma ja see loomulikult seaks nende tegevuse ohtu. meil ei ole vaja mingeid muudatusettepanekuid, oleme seda härra Vaaroga mm, arutanud ja seetõttu võiksime vastavalt reeglile nelikümmend seitse selle lihtsustatud menetluse alusel läbi käia ja teeksime ettepaneku, et äh, käesolev dokument võetaks vastu ilma muudatusettepanekuteta ja me tahaksime näha, et see dokument jõuaks oktoobrikuu osaistungjärgi, istungjärgu päevakorda. aitäh ja me võtame selle otsuse siis ühehäälselt vastu ja saadame täiskogule, kui ei ole just vastuväiteid. Eh, e ka mina tahtsin väljendada oma toetust sotsiaaldemokraatide ja demokraatide poolt. me leiame, et see on loomulikult Madeirale ja Assuuridele oluline ja muutub ajavikku arvestades viivitust järjest olulisemaks, siin on oluline mõju väikestele maapiirkonna kogukondadele, nii et meie täielik toetus kuulub sellele raportile praegusel kujul ja tahaksime, et see ka vastu võetaks. kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte, sellisel juhul võtame ühehäälse otsuse vastu ja saadame selle täiskogule ja nüüd saame minna päevakorrapunkti kaksteist juurde kui Karima Tali on koos meiega siin. antud juhul siis palus raportöör arvamuste vahetust äh, täna. me kaalume arvamuse eelnõud novembris, hääletus on tõenäoliselt detsembris, kuid täna avaksin siis äh, arutelu ja proua Telil on võimalus väike ülevaade anda ah.. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues suur tänu. Euroopa Komisjon otsustas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kuulutada vabatahtliku töö aastaks ja eh, seda siis vastavalt kahe tuhande kaheksanda aasta teise septembri parlamendi deklaratsioonile. eesmärk on julgustada eh, heade kogemuste vahetamist suhted liikmesriikide vahel, kohalike omavalitsuste vahel, samuti kodanikuühiskonna esindajate vahel selleks, et luua soodsad tingimused vabatahtliku töö arenguks Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon peab vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna aktiivseks väljenduseks. vabatahtlik töö peab julgustama, rakendama põhivabadusi, solidaarsust, Äh, tõstma kodanikutunnet, vältima diskrimineerimist ning äh, toetama erinevaid äh, sektoreid ühiskonnas, kultuur, sport, haridus, arengupoliitika, võrdsed võimalused, aga ka rahvusvahelised suhted. vabatahtlik töö võib aidata kaasa meie ühiskonna harmoonilisele arengule samuti on Euroopa Komisjon oma ettepanekus või otsuses eh, toonud välja eh, vabatahtliku töö eesmärgid. kõigepealt töötada välja eh, raamseadustik vabatahtlikuks tööks, teiseks parandada vabatahtliku töö kvaliteeti, kolmandaks täiustada vabatahtliku töö vorme ning neljandaks tõsta ühiskonnas vabatahtliku töö tähtsust ja väärtusta seda. uues töökavas äh, sisalduvad nii ühis, äh, ühiskondlikud ko-, äh, kohalikud kui ka riiklikud algatused vabatahtliku töö arendamiseks, eelarve on kuus miljonit eurot, Euroopa Komisjon on ettevalmistavaks tööks ette näinud kaks miljonit eurot kahe tuhande kümnendal aasta eelarvesse. kõik eesmärgid mis on üles loetletud, on väga õilsad, eelkõige soov Euroopa kodanikuühiskonna sidusust tõsta, ning tõsta ka ja väärtustada nii-öelda mittetulundustööd. kuus miljonit eurot siiski on mm, ebapiisav summa, arvestades neid väljakutseid, mis vabatahtliku töö ees seisavad. ja samuti tundub, et mm, selles tekstis mis meie kavatseme komisjonile saata, ei ole eesmärk piisavalt täpsustatud. seetõttu oleks vaja näiteks vabatahtliku töö statuuti või seisust täpsustada. vabatahtlik töö ei pea klassikalist palgatööd asendama ega ka sotsiaaltööd ühiskonnas, mis, mida tehakse ühiskonna hüvanguks seetõttu Euroopa Komisjoni ettepanek peab neid kahte punkti sisaldama. vabatahtliku töö aasta peab samuti andma võimaluse garanteerida ka ähm, turvalise töö, tervisekaitse, sotsiaalkaitse vabatahtlikele töötajatele. liiga paljudel ehm, vabatahtlikel võib ette tulla töö käigus õnnetusi, ehm, seetõttu peab arvestama, kuidas selliseid olukordi lahendada samuti tuleks eh, leida võimalusi ka eh, pro-, professionaalseks koolituseks vabatahtlike jaoks. ja veel üks oluline punkt on eh, võimaldada vabatahtlike organisatsioonidele eh, ligipääsu jätkuvale rahastamisele, seetõttu on vaja vastavad administratiivsätted välja töötada eh, ja näha ette riigieelarvelised kulutused selleks. samuti on oluline vältida kõiki diskrimineerimisvorme. eelkõige eh, mm, tuleks võimaldada ka kolmandate riikide, välisriikide kodanikele teha Euroopas vabatahtlikku tööd. praegu ei ole seda ette nähtud. igale liikmesriigi kodanikule olenemata sotsiaalsest seisusest, päritolust, võimaldada praktiseerida vabatahtlikku tööd. mittetulundustöö, vabatahtlik töö peab samuti Ähm, arenema ja seda tuleks rak-, äh, rakendada palju rohkem kui, kui senini, kaitsmaks näiteks äh, keskkonda või siis äh, sotsiaalmajanduse arendamiseks. minu arvates peaksid ka niisugused punktid väljenduma tekstis. vabatahtliku töö aasta peaks kulgema partnerlusva vaimus, vabatahtliku töö vaimus, seetõttu on vaja institutsionaalne stabiilne raamistik luua selleks, et kõik organisatsioonid saaksid, kodanikuühiskonna organisatsioonid saaksid selles töös osaleda. selleks, et ära kasutada vabatahtliku töö kõiki võimalusi, võiks välja pakkuda ka Eurostati andmed, kogumist nimelt nende nende organisatsioonide kohta, kes tegelevad äh, vabatahtliku tööga, enne kui hakatakse mingeid poliitilisi otsuseid vastu võtma. seetõttu peaks kaasama ka ja, ja peaks kaasama ka mittetulundusühinguid poliitika äh, väljatöötamisse. miks mitte ka töötada välja vabatahtliku töö harta selle aasta puhul mis kajastaks ka siis vabatahtlike vastutust ja kohustusi. vabatahtliku tööaasta peaks jätkuma, seda vabatahtlikku tööd ei tohiks käsitleda või piirata ainult ühe aastaga. seetõttu pakume välja viienda detsembri ÜRO vabatahtliku tööpäeva, mida on tähistatud juba mm, tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendast aastat, eh, mida siis tähistataks ka Euroopas. ja miljoneid inimesi peetakse praegu siiski Euroopas veel vaeseks ja seetõttu on eh, vabatahtlik töö eriline võimalus väi-, vältimaks nende inimeste era-, eraldatust ühiskonnast samuti võimaldab vabatahtlik töö vältida sotsiaalset äh, tõrjutust. kahe tuhande üheteistkümnes aasta järgneb kahe tuhande kümnendale aastale, mis on Euroopa vabatahtliku tegev-, äh, vabandust, Euroopa mm, aasta võitluseks äh, vaesuse ja tõrjutuse vastu. tahaksin täpsustada, et raportööri Äh, et kultuurikomisjon on äh, vastutav selle raporti eest ning Rahvapartei liige ähm, nimetati ka raportööriks ja ma olen omalt poolt väga rahul, et äh, ma saan täna tutvustada teile seda raportit ning ma olen veendunud, et kindlasti te saate omalt poolt teha väga palju kasulikke ettepanekuid. aitäh! suur tänu! meil on veel nüüd kolm kolleegi, kes soovivad sõna võtta, tahaksin üle korrata siiski, et äh, põhjalik arutelu selle teema üle toimub novembris, siis kui esitatakse meile arvamus. et äh, kutsun teid üles täna esitama ainult konkreetseid ettepanekuid äh, proua Delile et ta saaks teie kommentaare arvestada oma raportis. palun ärge võtke liiga pikalt sõna, sellepärast et meil on natukene aega väheks jäänud. jah, lühidalt. ma kindlasti võtan veel sisulise arutelu ajal sõna, kuid ma tahaksin praegu lihtsalt ütelda, et kolleeg Deli selgitas vägagi arusaadavalt ja veenvalt seda, mida meil tuleb siin käsitleda. kaks tuhat üksteist on äh, suurepäraseks võimaluseks, et seda sektorit äh, väärtustada, ehk siis äh, vabatahtlikku tegevust. ja ma arvan, et me ei tohi mingil juhul seda võimalust käest lasta me peame omalt poolt muidugi oma arvamuse koostama, kuid lisaks sellele meie komisjon siin peaks samuti võimalikult äh, palju kasu sellest aastast saama samuti on väga oluline, et me arutaksime et me tagaksime, et need äh, vahendid, mis eraldatakse, oleksid ka vastavad vajadustele. ja ma muidugi teen omapoolseid konkreetsemaid ettepanekuid. härra Kelly, palun. Eh, suur tänu, ma teeksin ka lühidalt. tahaksin öelda kõigepealt, et tervitan seda algatust Euroopa Komisjoni poolt ja tahaksin tänu avaldada eelkõige ähm, eelmisele koosseisule parlamendis ja eriti Marin Haakinile, kes mängis olulist osa Euroopa vabatahtlike aasta ellukutsumisele. samuti on väga tähtis eesmärke silma pidada ja kui me kas või poole maani jõuame kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, oleks hea. sotsiaalmajandust, majandust, kõike saaks vabatahtlik töö kaasa tõhustada. ma tean, et vabatahtlikku töökohta on koostatud ka Teadusinstituudi raport, minimaalne palk vabatahtlikel on üsna madal. väga paljud soovivad seitse, seitse kuni kaheksakümnest inimesest Äh, soovib äh, vabatahtlikud tööd teha, seetõttu tuleks anda võimalus äh, vabatahtlikud tööd teha ja samuti ka tunnustada seda tööd, nagu te ütlesite, selleks on mitmeid võimalusi, me võime seda tulevikus arutada, aga kõigepealt on vaja tunnustada vabatahtlikku tööd, teiseks peaks rõhutama, et just see töö aitab Euroopa Liidu kodanikele vähemale tuua, see on vägagi soovitav ning samuti aitab vabatahtlik töö parandada elukvaliteeti kogu Euroopa Liidus. mul on väga hea meel, et me tegeleme sellega ning loodame, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal saab vabatahtlike aastast edulugu. suur tänu! mina soovin samuti toetust avaldada mõttele, et juba varakult tuleks taotleda eelarve suurendamist vabatahtlikule tööle, väga tähtis on saada informatsiooni piisavalt vara, sellepärast et vabatahtliku töö osas on teadlikkuse tõstmine keerukam kui muidu, seetõttu on vaja taotleda rohkem raha. ja nüüd Lissaboni lepingu järgi oleks jääks vabatahtliku töö aasta eh, koostöömenetluse alla. kas eh, kultuurikomisjon tahaks siis oodata võib-olla eh, jaanuarini, kui Lissaboni leping on jõustunud, enne kui me ära otsustame, missuguse menetluse alla see läheb? suur tänu ja ära aru. suur tänu ma jagan eelkõnelejate arvamusi, proua Deli äh, arvamust samuti ja tahaksin nüüd teha omalt poolt ühe ettepaneku. vabatahtlik töö äh, tuleb välja sageli kodaniku liikumise kaudu, iseäranis on äh, Prantsusmaal väga tihedad sellised kodanikuühiskonna võrgustikud, organisatsioonide võrgustikud, ja samas on eh, neid organisatsioone puudutavad eeskirjad väga eh, keerulised, väga ranged, eelkõige eh, nende organisatsioonide jaoks, kes soovivad krediidile, krediidile ligipääsu. seetõttu on tagajärjed väga tõsised ja mina tahaksin nüüd ettepaneku teha. mida võiks ka muidugi hiljem arutada, kas ei võiks teha nii, juba praegu ette näha näiteks Euroopa Liidu soovitused vabatahtlike aastal kõikidele liikmesriikidele, et loodaks mingisugused äh, näiteks vabatahtlikud töökojad, nii nagu meil on olemas kaubanduskoja, äh, kaubanduskojad olemas ja äh, selline kogu võiks siis pakkuda nii juriidilist abi vabatahtlikele kui ka tehnilist abi, nimelt raamatupidamise haldamisel ja see aitaks vabatahtlikke väga palju. kui te soovite, ma võin hiljem oma ettepanekut täpsustada. kas on veel keegi, kes sõna soovib, tundub, et mitte. ma tahaksin paluda Äh, vastust Katrin Peerderi väga selgele konkreetsele küsimusele, sest selle kasutamine ehk on ka raportöörile kasuks. ülejäänud arutelu juurde tuleme tagasi novembris, vabandust. hästi, ma sain aru, et nüüd on veel üks kõneleja. aitäh proua esinaine, ma tahtsin tõesti äh, sõna võtta. kõigepealt äh, tahaksin avaldada tunnustust selle ettepaneku eest, see on suurepärane mõte ja minu arvates see vabatahtlik sektor annab väga olulise panuse oma tööga, tegu on ka kultuurilise panusega, mida on tegelikult ju Kesk-Euroopas äh, vägagi kaua ellu viidud. samuti annab see olulise rahalise kokkuhoiu ja mina ise olen osalenud vabatahtlikus tuletõrjebrigaadis Austrias ja väga paljud äh, parlamendiliikmed kindlasti teevad vabatahtlikku tööd, aga minul on üks palve, et me ei peaks ka tööjõuküsimusi kahe silma vahele jätma. Austrias on teatud probleeme nii-öelda jõudude kohalesaatmisega Äh, mis puudutab just tulekahjusid Vahemere piirkonnas ja kompaniid langevad suure surve alla. nii et äh, siin on küsimusi nendest äh, mm, vabatahtlikest, kes peavad nii-öelda oma töö üles, ülesannete täitmisest vabaks saama selleks, et neid saaks kriisipiirkondadesse kohale saata. loomulikult on siin võimalik probleem peidus ja võib-olla kõigi suhtumine ei ole ühtlaselt positiivne ja me peame seetõttu ka tööjõuturu suhteid siin arvesse võtma. suur tänu! tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, aga nüüd vastus sellele ühele küsimusele, kui tohib, kui palun. jah, ma teen väga lühidalt, ma tahaksin tänada kõikide ettepanekute ja kommentaaride eest ja ma usun, et need kindlasti rikastavad arutelu ja ma omalt poolt äh, üritan arvesse võtta kõiki teie ettepanekuid. tõepoolest, eelarve ei ole piisav ja samuti on tõsi, et tuleb tunnustada vabatahtlike tegevust. nüüd äh, seoses Lissaboni leppega, siis praegu ma ei oskagi ütelda, olukord ei ole väga selge. ma usun, et esmalt tuleks otsus vastu võtta sest et kaks tuhat üksteist jõuab varsti kätte ja me peaksime kiirelt otsustama. suur aitäh! hästi suur tänu kõigile ja me saame selle punktiga nüüd lõpetada ja minna päevakorrapunkti kolmteist juurde. ja meil on siis äh, meie juures külalisena doktor Fabrizio Varka ja tahaksin teile lühidalt teada anda, et jätkuva debati raames ühtekuuluvuspoliitikast on Euroopa Komisjon kutsunud doktor Barka äh, siis ette valmistama sõltumatut raportit, millega hinnatakse senist ühtekuuluvuspoliitikat ja kust peaksid siis välja kooruma ka teatud ettepanekud poliitika tulevase reformi tarves korraldatud on kaheksa kuulamist selle raporti ettevalmistamise käigus, kümme töödokumenti on läbi käidud ja tohutu äh, üldine tööprotsess, millest äh, doktor Parka kindlasti meile räägib. härra Fabrizio Parka on siis meie juures selleks, et kuulata teie arvamusi ja vahetada, vahetada teiega arvamusi. nii et annaksingi sõna teile ja kasutage siis nii palju aega, kui teil vaja läheb et selle ettekande tegemiseks. aitäh, proua esimees. minu jaoks on suur au saada nii-öelda auditeeritud minu Euroopa demokraatiliselt, demokraatlikult valitud institutsiooni poolt. ja loomulikult on siin oluline roll ka ühtekuuluvuspoliitika reformimisel ja minu raporti järelduseks on see, et ühtekuuluvuspoliitika vajab reformi ma räägin inglise keeles, sest ka raport on koostatud inglise keeles ja seetõttu on see minu jaoks lihtsam. ma saan ka ilma slaidideta alustada. tegelikult äh, algab minu äh, ettekanne tagasipöördumisega päritolu või juurte juurde ehk inglise keeles back to the origin. Teie teate paremini kui mina, et alusleping eh, seab meile kohustuse või eh, liidule kohustuse harmoonilist arengut tegevust äh, edasi viia, seda nii kaudselt, võttes arvesse territoriaalseid mõjusid, teisi poliitikaid kokku pannes, kui ka otseselt läbi ühtekuuluvuspoliitika ja te kindlasti teate, et seda poliitikat tugevdati seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel eesmärgiga anda Euroopa Liidu kodanikele või mitte anda Euroopa kodanikele põhjust äh, kahelda ühises soovis mis siis kõigil on aidata iga liikmesriiki oma inimeste olukorra parandamisel. ja seda mainis siis volinik äh, Tomson oma raportis, öeldes, et ressursse tuleb äh, suuremal määral kasutada, see on nii-öelda majanduslik eesmärk, tõhusus ja konkurentsivõime ning äh, samuti tuleb siis ületada need lõhed, mis on elatustasemete vahel, see on nii-öelda see sotsiaalne eesmärk, sotsiaalne kaasatus ja võrdsus, nii et algusest peale puudutas see poliitika nii majanduslikku aspekti kui sotsiaalset aspekti, nii võrdsust kui tõhusust. miks ma selliseid ilmselgeid asju siin välja ütlen, seda seetõttu, et ähm, sellest kontseptsioonist on saanud midagi mm, vastuolulist ja raport toob välja, et tegelikult on jätkuv vääritimõistmine, kasvav vääritimõistmine ühend, ühtekuuluvuspoliitika osas, mis tegelikult tõkestab selle poliitika elluviimist. tihti loetakse seda lihtsalt rahalise ümberjaotamise vahendiks, millega siis raha ühest taskust teise tõstetakse või liikmesriikide vahel tõstetakse. kui selline oleks ühtekuuluvuspoliitika eesmärk, siis me ei peaks tegelikult seda poliitikat kasutama, vaid me peaksime kasutama nii-öelda võrdsustamisfondi, milliseid äh, kasutavad väik-, paljud pool- või täisföderaalsed süsteemid siis oleks lihtsalt tšekkide kirjutamine ja summade ühtlustamine. kuid ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks ei ole vahendite ümberjagamine, vaid arengu tagamine ning ar-, see peab olema selline arengupoliitika, mis on suunatud võrdsusele ja tõhususele, ressursside kasutamisele ning sotsiaalsele hõlmatusele, selle kaudu, et pakutakse avalikke teenuseid ja kaupu ning see loomulikult tekitab küsimuse, et miks Euroopa Liidul peaks olema arengupoliitika. vabandust, et ma jällegi selle ilmselge küsimuse tõstatan, kuid need küsimused ongi konsensuse puuduse ja e, kriitika taga, mis on selle poliitika edukust e, õõnestanud. me saame kõige parema näite tuua tegelikult Ameerika Ühendriikidest et äh, ükski riik, millel on ühtne tööjõu ja kaupade turg, ei saa hakkama ilma arengupoliitikata, mis aitaks kodanikel äh, kasu saada turgude arengust ning samas hakkama saada turul valitsevate riskidega. ja see oli juba asutaja aisadele selge kui juurdepääsu turgudele ei ole, siis loomulikult äh, kodanikud süüdistavad Euroopa Liitu ja seda nad ka teevad, nad on vastu tööjõu liikuvusele, nad on vastu sellele, et puuduvad äh, turgudel tõkked, et äh, turg liberaliseeritakse ja kui Euroopa Liit ei suuda ära kasutada neid võimalusi ja maandada riske, siis on ka ettevõtted turgude liberaliseerimisele vastu. ja jällegi me vaatame raportis Ameerika Ühendriikide juht, juhtumit ning analüüsime tegelikult föderaaleelarvet ning toome välja selle, et Ameerikas on olemas arengupoliitika, mis on põhimõtetelt sarnane, kuid on äh, kolm ja pool korda suurem, loomulikult nende ajalugu on samuti pikem nii et tegu on äh, sellise regionaalarengu poliitikaga, mis võtab arvesse samu põhimõtteid, äh, elamumajandust, koolitust ja nii edasi aga küsimus on nüüd selles, et milline arengupoliitika sobib Euroopa Liidule? tegelikult on olemas kaks mudelit ehm, ja tõenäoliselt on need järgmise poole aasta jooksul samuti olemas, on nii-öelda nii-öelda sektoraalne föderaalne mudel ning kohapõhine mudel. sektoraalne föderaalne mudel luuakse föderatsiooni tasemel, kus on siis ehm, liiduülene sektoraalne fond konkreetselt sektoripõhiselt igale valdkonnale ja vahendeid jagab siis föderaalne organ ehk meie puhul komisjon konkreetsetele projektidele, see on üks viis toimida. nüüd teine viis, mis on kohapõhine mudel, on siis äh, mitme sektori fond, mis jagatakse piirkondade alusel ehk liikmesriikide alusel meie puhul, läbi lepingute, mis on liikmesriigi ja komisjoni vahel, kus siis äh, eraldised projektidele või äh, sõltuvad teatud tingimuste täitmisest regionaalsel tasandil. Ameerika Ühendriigid kasutavad esimest mudelit ja meie kasutame teist mudelit. Äh, sellel valikul on meie puhul kaks põhjust ja raport toob välja, et need kaks põhjust on äärmiselt äh, reaalsust kajastavad, võib-olla rohkemgi kui paar aastat tagasi. see on meie jaoks lihtsalt kõige parem toimimisviis. arenguteooria ja ma ei suuda sellesse praegu äh, laskuda, raport kirjeldab seda üksikasjalikult. arenguteooria on üldiselt äh, liikunud esimeselt mudelilt teisele viimase kahekümne aasta jooksul, seda nii OECD, Maailmapanga kui IMF-i aruannete kohaselt ja kohapõhine arengupoliitika näitab väga konkreetselt ära, et ainus viis toimida on niisugune, mis võtab arvesse kohapealseid inimeste eelistusi ja teadmisi. et me ei saa suunata poliitikat lihtsalt ülevalt alla ja sekkuda sektoripõhiselt. samuti väldib see, nii nagu ütlevad äh, Ameerika Keskpanga sõbrad või minu sõbrad seal, seda nii-öelda ühepoolsust või ühepoolsuse sündroomi aga loomulikult on siin ka teine poliitilisema iseloomuga põhjus, miks me keskendume kohapõhisele mudelile. nimelt sektoraalne mudel ei ole meie puhul teostatav ning kohapõhine mudel on ainus, mis sobitub meie piiratud demokraatliku legitiimsusega. sest kõrgel Euroopa tasandil ei ole institutsioone, millel oleks legitiimsus tulla oma agentuuridega kohale liikmesriikidesse ja öelda siis, millised peavad olema meie konkreetsed poliitikad. see võib-olla leiab aset saja viiekümne aasta puhul, kui praegu ei ole see teostatav, seda ei luba ei piirkonnad ega eh, liikmesriikide enda ambitsioonid nii et ainus viis arengupoliitika elluviimiseks on niisugune poliitika, kustkaudu liikmesriikidele ja piirkondadele antakse volitused rakendamiseks ja Euroopa Liit paneb paika siis suunised ja põhimõtted. olles seda öelnud, tahan öelda, et oluline ja alusküsimus ja seda me kuuleme tihti areng, aruteludes, et me peaksime eelarvet moderniseerima ja siin ma olen välja toonud tegelikult rea põhjuseid, ma ei taha neid, neisse nüüd takerduda, sest ma tahan edasi minna, aga ma märgin ära need pealkirjad, et miks meil peaks olema äh, peaksid olema uued pingutused ühtekuuluvuspoliitika moderniseerimiseks. kõigepealt äh, inimesed, Euroopa kodanikud ei tunneta piisavalt selle poliitika tulemusi. Nad ei leia, et nii nagu George Thompson ütles, et neil ei ole põhjust äh, ühises tahtes kahelda, sest kodanikud äh, kahtlevad selles ja äh, näitavad seda iga kord, kui nad valimistel hääletavad või äh, ütleme nii, et ei hääleta. seetõttu ei tunnetata komisjoni poliitikat piisavalt tulemuslikuna teine põhjus on see finantsiline ümberjagamine ja kolmandaks on finantskriis. finantskriis ähm, tekitab vajaduse suuremate pingutuste järele kahel põhjusel. esiteks seetõttu, et avalikud vahendid on äärmiselt piiratud ja me peame tagama, et neid tõesti õigesti kasutataks, nii et nad tulemusi annavad. ja teiseks kriis tekitab ka erivajadusi piirkondade vahel teatud kohandam-, kohandamiste järele, mis peab siis käima kaasas turupõhiste töövahenditega. ja lõpetuseks, mis puudutab seda, kuidas poliitikat muuta, siis võrreldes mõne aasta tagusega on inimeste Euroopa edasiviimine uuesti päevakorda kerkinud ja kui me loeme president Barroso töökava, mis leidis ka teilt enamuse toetust, siis tema kutsub üles Euroopa kodanike võrdsele kohtlemisele reaalsuses. ehk tahab näha seda, et Euroopa kodanikud saaksid kasutada oma Euroopa kodanikuõigusi samal viisil, nagu nad oma riigi kodanikuõigusi kasutavad ja ainus viis, kuidas äh, aidata kodanike ootusi täita, on siis arengupoliitika, mis peab olema kohapõhine, ehk siis ühtekuuluvuspoliitika. kuid küsimus on siis selles, et me peame seda poliitikat tugevdama ja raport peale seda, kui me analüüsime selle viidatud põhjaliku arutelu kaudu, kus osales nelikümmend akadeemiliste ringkondade esindajat ning samuti kõrgeid riigiametnikke, leidis siis, et sellel ehm, ühtekuuluvuspoliitikal peab olema nii-öelda kaks alustala üks peab olema see, et me peame selgemalt välja tooma, et tegu on arengupoliitikaga ning et meil on kaks väga selget eesmärki. mitte üks eesmärk, vaid kaks. ehk võrdsus ja tõhusus. sotsiaalne kaasatus ning äh, vähekasutatud ressursside vähendamine. ja ma ei saa praegu siin võib-olla sellesse sotsiaalsesse dimensiooni liialt laskuda, kuid ma hea meelega tulen selle juurde tagasi, miks see sotsiaalne dimensioon ühtekuuluvuspoliitika juures on niivõrd oluline. aga kui me tuleme nüüd teise alustala juurde reformi puhul, siis kuna raport on küllaltki üksikasjalik ja keerukas, siis sellegipoolest on tegu raportiga, mis on ka väga eh, praktiline ja see on kokku võetud siin eh, joonisel sest ehm, reformi tuum on nii-öelda selles ringis, kuid lisa on vaja, lisaks on vaja veel kahte elementi, mis on nii-öelda nendes ellipsites. ja kõike seda peaks siis hõlmama see üldine läbirääkimissüsteem. me peaksime siis keskenduma tuumikprioriteetidele, mm, lepingutele, mis on suunatud tulemustele ja kaasama mobiliseerimise ning õppimise, aga seda peavad toetama komisjoni tugevdamine ning poliitilised kontrollid ja nii-öelda inventuurid. ja selleks, et see kõik toimiks, peame me läbirääkimissüsteemi drastiliselt ümber korraldama ma käin selle nüüd lühidalt läbi ja siis võtan teie küsimused. kõigepealt, mis puudutab seda kontsentreerimist, raport ütleb siis, et kaks kolmandikku kõigist ühtekuuluvuspoliitika vahendust, vahenditest tuleks keskenduda mitte enamale kui kolmele-neljale tuumikprioriteedile. aga see peab olema tõesti sisuline keskendamine, mitte niisugune nagu Lissaboni agendas, kus lõppude lõpuks kujunes välja terve spekter erinevaid kasutusvõimalusi ähm, me räägime siis tõesti mõnedest äh, tuumikprioriteetidest, mis need äh, peaksid olema, see on loomulikult osa poliitilisest debatist ja selle väljatoomine ei ole raporti ülesanne, kuid raport pakub välja äh, tõhususe eesmärkidel osas innovatsiooni, selle kohta käib terve peatükk ja teine kliimamuutustega kohanemine, mitte nende kliimamuutuste leevendamine, vaid just äh, nende murede arvessevõtmine ja sotsiaalselt poolelt, võrdsuse poolelt on siis peamised ettepanekud äh, ränne, nii et mitte ainult teenused äh, sisserändajatele, vaid ka kõik see, mis puudutab neid piirkondi, kuhu inimesed rändavad ja kust nad rändavad. või siis teise alternatiivina eh, laste teema, mis, nii nagu te väga hästi teate, on juba avatud koordinatsioonimeetodi käigus arutamist leidnud või loomulikult on ka teisi valikuid ja see on ka teie ülesanne neid ähm, arutada, ehk siis oskuste kohandamine ning vananemine. nii et ärme võtame sektorit nagu transport või haridus või motivaatorid ettevõtetele, vaid võtame need küsimused, mis on tõesti kodanikele südamelähedased ja keskendagem oma poliitika neile probleemidele. see on siis esimene ettepanek ja teine ettepanek puudutab lepinguid selle poliitika põhisisu on siis äh, subsidiaarsuse ja tingimuslikkuse arvessevõtmine ja kui ei ole piisavalt äh, subsidiaarsust, kaotab see poliitika oma mõtte, kui subsidiaarsust teisalt on liiga palju kaovad justkui reeglid, üldised reeglid ära ja me läheme liiga regioonipõhiseks ja seetõttu kaob see Euroopa perspektiiv ära. ja seda kõike ongi võimalik teostada nende lepingute kaudu mis on osaks strateegilisest raamistikust ning samuti tegevuskavade kaudu. oluline on see, et tänase päeva seisuga need lepingud tegelikult menetluslike nõuete kaudu koormavad liigselt liikmesriike. nii et selles osas peaksid liikmesriikidel olema vabamad käed, et kuidas nad asju eh, ellu viivad ja kohustused peaksid neil olema kahes asjas kui nad on valinud näiteks rände, peavad nad ütlema, et millised on konkreetsed ettepa-, eh, konkreetsed tulemused, millele nad oma tegevuse suunavad. see ei peaks olema näiteks linnapiirkondade laste arvutusoskuse tõstmine. igal juhul peaksid need ettepanekud olema konkreetselt mõõdetavad ja kahjuks ei ole seni selle poliitika puhul niisugused eesmärgid äh, tõeks saanud, sest meil puuduvad head indikaatorid, puudub mõõdetavus ja nii edasi. ja selle aja jooksul, kui mina olen vastutanud äh, antud teema eest äh, oma koduriigis, siis konkreetseid küsimusi poliitika tõhususe kohta ei ole ma kunagi kuulnud ja loomulikult ei ole Euroopa Parlamendi süü see, et meil puudub süsteem äh, poliitika tulemuste arutamiseks just tõhususe seisukohast. ja mina saatsin ka Lordide Kojale selle kohta teatud teatise, kuna nendelt tuli väga palju kriitikat selle kohta. nii et esimene on siis eesmärgid ja teine nõue, mis peab sisalduma, on siis institutsionaalsed eeltingimused. ei ole komisjoni ülesandeks öelda igale regioonile ja riigile, millised institutsioonid neil peaksid olema, see rikuks subsidiaarsuse põhimõtet, kuid see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema põhimõttelisi reegleid, näiteks hariduse puhul me teame hetkel väga hästi, et ilma hea pädevuste hindamise süsteemita, ilma et meil oleks vastavad palgasüsteemid ja koolitussüsteemid. ei ole mõtet kulutada selle poliitika peale, kuid samas me kulutame vahendeid, nii et komisjonil peaksid olema volitused ehm, kontrollida nende põhimõtete täitmist, mille osas me kõik oleme ühel meelel. nii et siis, kui ehm, lepinguvorm on selgunud, siis on võimalik ka kõigil osapooltel, parlamendil, nõukogul tõesti kindlaks teha, kas see poliitika liigub õiges suunas või mitte, sest kokkuvõttes on ju eesmärgid pandud numbritena kirja ja neid on võimalik äh, arutada. nüüd riike, kes ei soovita, äh, kes ei, äh, riike, kes ei saavuta oma eesmärke, neid ei peaks nüüd otseselt sanktsioneerima, vaid tuleks arutada, miks sellised asjad aset on leidnud ja kui järgnevaid komisjoni soovitusi ei järgita, siis on võimalik äh, sanktsioneerida. ja mis puudutab siis osapoolte äh, liikumapanekut ja õppimist, siis loomulikult on väga hea, kui meil on paremad lepingud, aga kui me ei pane kohalikul tasemel inimesi ja asju liikuma, siis äh, jäävad eesmärgid saavutamata ja üheks vahendiks äh, oleks suunata teatud vahendeid komisjonile tagasi selleks, et neil oleks võimalik uuesti täita teatud äh, ülesandeid. see, need ei pea olema ulatuslikud vahendid, kuid nii, nagu neil varasemalt olid, ka teatud vahendid. ja kulutuste puhul koha pealt äh, leian ma, et me üldiselt äh, kulutame liiga palju ökonomeetriale ja vastavatele mudelitele tulemuste mõõtmiseks, siin on palju lihtsamad äh, meetodid, ma olen ise hariduselt statistik ja ma küll ei ole sellega väga kaua tegelenud, aga meil ei ole vaja sellist hindamismudelite musta kasti, kus me ei mõista metodoloogiat ega arvutusi, et tulemuseks on siis, kas poliitika on äh, tulemuslik või ei ole, sest olemas on sellised meetodid, eriti mõjuhinnangute süsteem projektide puhul, mida on võimalik kasutada väga lihtsal viisil öelda lihtsalt, et siin on äh, näiteks inimeste rühm või saajate, nii-öelda kasusaajate rühm või ettevõtete rühm, keda me võrdleme nendega, kes ei ole toetust saanud. ja vaatame siis, milline see mõju erinevus on ja oleks õige aeg, et ka ühtekuuluvuspoliitika kasutaks neid äh, meetodeid. Need meetodid on olemas, oluline on neid lihtsalt kohaldada ja mina olen aru saanud äh, oma koostööst komisjoniga ja nende hindamisüksusega, mis on äh, väga suurepärane üksus vastavas peadirektoraadis. et see meetod ei võimalda mitte ainult kindlaks teha seitsme aasta pärast, kas midagi äh, tehti või ei tehtud, vaid sellel on ka distsiplineeriv mõju tegevuse jooksul, sest elluviijad peavad silmas pidama seda, et milline on tegelik eesmärk eesmärk ei ole lihtsalt kulutusi teha, koosolekuid pidada ja nii edasi, vaid äh, konkreetne tulemus peab samuti olema käegakatsutav. ja viimased kaks asja on samuti enesestmõistetavad ja kõik see ei ole oluline, kui me ei võta kahte viimast sammu, ehk siis äh, komisjoni tugevdamine ja ümberkeskendamine äh, sest sellisel juhul, kui me viime ellu mingeid poliitikaid rände osas regioonides, siis me peame olema kindlad, et ka Brüsselis on vastavalt kvalifikatsiooniga inimesed olemas nende küsimuste jaoks. et meil oleks võimalik teha tõhusat koostööd komisjoniga sest meil on äh, alati vaja piisavalt pädevaid ja tugevaid komisjoni töötajaid ning samuti äh, peavad olema tööhõive ja regionaalpoliitika peadirektoratide vahel tugevamad äh, sidemed. ja viimane puudutab siis uusi poliitilisi kontrolle, inventuure ja siin loomulikult on komisjoni kaalutlusõiguse suurendamisest küsimus, siin peab komisjonil olema õigus öelda liikmesriikidele, et teil on olemas vajalikud äh, institutsioonid või öelda, et äh, teie puhul on abi äh, peatatud aastaks ajaks ja nüüd aasta aja jooksul palun looge vastavat institutsioonid olemas ja selle kaalutlusõiguse tõstmine loomulikult näeb ette ka kontrollide läbiviimise ja see tähendab seda, et ähm, ka ülejäänud kaks Euroopa institutsiooni peavad ähm, aktiivsemalt tegutsema, nii et oleks võimalik arutada neid teemasid ähm, nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel. nii et me näeme ette äh, nõukogu loomise ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja me püüame ära kasutada aluslepingu uut artiklit kakssada seitsekümmend viis, mis loeb, näeb ette Euroopa Parlamendile võimaluse koostada hindamisaruanne, kus kaudu saaks siis arvesse võtta ka ühtekuuluvuspoliitikat, nii et oleks võimalik näiteks teie kojas arutada ka sisulist poolt ja mitte ainult äh, rikkumisi ja õigeaegset kulutamist. ja loomulikult peab olema ka ajakava igasuguste ettepanekute juures, siin on see ajakava välja toodud, tahaksin rõhutada ühte asja. loomulikult on vaja peale hakata kohe, kahe tuhande kümnenda aasta algusest, sellise reformi elluviimiseks ei ole palju aega ja siis on vaja mm, mõni aasta väga intensiivseid arutelusid selleks, et need tuumikprioriteedid paika panna institutsioonide liikmesriikide vahel ja siis lõpetuseks loomulikult jõuame lõppkokkuleppe juurde ja siin on siis ettepanekuks see, et erinevalt tänasest olukorrast, kus kõigepealt lepitakse kokku rahalised vahendid ja siis kuus kuni üheksa kuud hiljem lepitakse kokku äh, Äh, eesmärgid ja reeglid ja näiteks marslane, kes tuleb meie juurde Marsilt, ei saa aru, et kuidas on võimalik kõigepealt jagada ära raha ja siis äh, leppida kokku, millele seda kulutatakse, nii et on ilmselge, et peab olema üheaegsus. vastasel juhul liikmesriikide isekus kerkib esile valel moel ja meil on ju tegelikult vaja niivõrd vabu käsi kui võimalik sest äh, varasemast on meil teada, et äh, kui eesmärgid on ka paika pandud, siis nad võivad nii-öelda kaduda. suur tänu! Thank you very much and uh the idea is to, to have a discussion, so I, I think we'll start with your comments and, and questions. suur tänu nende ähm, tähelepanekute eest, võib-olla teile esitatakse ka paar küsimust. palun. proua Elizabeth Schättler, äh, Schätter, jaa, palun mind innustab väga see tõde, mida te lõpuks päevavalgele tõite. loomulikult oleme me viimase viie aasta jooksul teinud vigu. mina olen kritiseerinud sihtotstarbeliste eraldiste poliitikat juba pikka aega. me oleme kaotanud vähemalt viis aastat, kui mitte rohkem. Need sihtotstarbelised eraldised on integreeritud poliitikast sektoripõhise poliitika teinud ja lihtsalt halvanud regionaalpoliitika. paljud regioonid ei ole üldse suutnud edasi areneda selle tõttu. samas püüame välja selgitada, mikspärast selline poliitika ei läinud e-, Euroopa Parlamendist läbi. Euroopa Komisjon ise soovis see, seda sihtotstarbelist lähedust äh,, eraldiste poliitikat rakendada ja need küsimused, mis teie nüüd tõstatasite, on, on väga õiged. Euroopa Komisjon oli lihtsalt liiga nõrk Te ütlesite ka, et me peaksime selle poliitika juurde tagasi tulema, mida pikka aega on tõrjutud. miks mitte katsetada, eksperimenteerida ja õppida kogemustest? meil peaks ka olema niisugusi ühenduse algatusi. omal ajal oli selliseid algatusi, aga nad äh, olid, äh, ei olnud eriti suure ulatuslikud äh, samas kaasasid nad eh, kohapealseid inimesi planeerimisse, inimesi eh, kaasati pilootprojektidesse, inimesed ise viisid nad ellu, ise nad vastutasid. sellist poliitikat kahjuks aga ei uuendatud. Teie oma raportis siiski ütlesite, et see oli viga. me teame, et liiga palju aruandlust, liiga palju bürokraatiat oli ja seetõttu mm, avaldas kõik see li-, liialt survet väikestele tegijatele. aga metoodika ühenduse algatuste puhul iseäranis Equal, Leader ja Interregi puhul äh, olid väga vajalikud. Neid tuleks jätkata või sealtsamast tuleks edasi minna meil on vahendeid ja pro-, programme, aga liikmesriigid ei ole soovinud neid kasutada. ja komisjon ei ole ka mitte midagi selleks teinud. komisjon muidugi ei taha öelda liikmesriikidele, mida tuleb teha ja siis ongi või si-, ja siis lõpuks ei olegi ükski pool rahul. aga igal juhul suur tänu teile, et te tõite välja kõik selle, mida me oleme viimased kakskümmend aastat teinud ja te läksite nii-öelda äh, asja juurteni. rääkisite kohapealsest algatusest. ja tõesti, just kohtadel tuleb projekte kirjutada, mitte valitsustes. seetõttu arvan, et me peame neid küsimusi edasi arutama vältimaks, et meil sunnitakse peale mingisugune süsteem, mida me ei mõista ja mis on liiga bürokraatlik, nii nagu see sihtotstarbeliste eraldiste pol-, poliitika. aitäh, proua Kreel. ma tahtsin küsida, kas minu kolleeg äh, proua Schröter ja mina, me kuulsime sama ettekannet ikkagi, sellepärast et jah, ka mina kuulsin väga palju õigeid asju siin ettekandes, aga ma ei kuulnud päris sedasama, mida teie, kallis kolleeg. aga siiski ma tahaksin esitada paar küsimust. kui ma õigesti aru sain teist, härra Parka, siis te ütlete, et me peaksime keskenduma teatud väikesele hulgale prioriteetidele. Äh, need tuleb kõigepealt välja selgitada, see tähendab seda aga, et tegelikult te jätate kõrvale selle, et tulevikus suur osa vahenditest, mis on määratud äh, transpordi infrastruktuuridele vabandust, läheb transpordi infrastruktuuridele suur osa eraldatavatest vahenditest. kas ma sain teist õigesti aru? siin kindlasti on käimas ka teatud äh, võimuvõitlus liikmesriikide vahel selles osas. ja lisaks sellele üks asi veel, mis ei olnud minu jaoks päris selge. Lissaboni leppes on meil kolmas sammas, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat lisaks majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele kolmas sammas on äh, territoriaalne ühtekuuluvus. ja see on nüüd äh, leppes ka kirjas, kuidas teie sellesse suhtute? kuidas peaks see omakorda mõjutama ühtekuuluvuspoliitikat? praeguste kriteeriumite puhul, kui me endiselt kohaldame seda, et äh, alla seitsmekümne viie protsendi esimese eesmärgi jaoks, teise eesmärgi jaoks jällegi omad äh, kriteeriumid, kui me neid endiselt kohaldame, siis sellisel juhul ei ole mitte ühtegi piirkonda, mis vastaks, äh, mis vastaks esimese eesmärgi all tingimustele viieteistliikmelisest Euroopast. ma arvan, et me peaksime koondama rahastamise eelkõige nendele piirkondadele, kellel on kõige rohkem seda vaja, ehk siis esimese eesmärgi alla. see tähendab seda, et äh, Põhja-Euroopas aga näiteks enam ei oleks äh, üldse võimalik saada osa ühtekuuluvusvahenditest. kas te jagate seda arusaama või on teie suhtumine erinev? ja kolmandaks, kui me räägime sotsiaalsest ühtekuuluvusest siis tulevad mängu ka muud fondid peale nende kolme, mida mainiti. maaarengu fond on täiel määral osaks ju ühtekuuluvuspoliitikas ning äh, oluliseks osaks. kas te olete nõus, et äh, maapiirkondade areng kaasatakse siis äh, struktuurifondide alla? või ühtekuuluvuspoliitika alla või te eelistate praegust olukorda? jaa, danke schön, Frau Vorsitzende. järgmine kõneleja, härra Piper. suur tänu, jah, see raport on tõesti äärmiselt huvipakkuv ja mul on avanenud võimalus ka sellega lähemalt tutvuda. tuleb ütelda, et ka mina ei kuulnud päris sama kui äh, proua Schröter, kuid äh, ma leian omalt poolt, et et äh, siiani kasutusel olnud äh, protseduurid äh, me korraldame mm, pakkumisi ning head projektid saavad ka piisavalt vahendeid. see omakorda tagab, et investeeringud, mis tehakse, ikkagi lähevad asja ette nii palju siis äh, sellest pakkumiste süsteemist. Te rääkisite turumajandusest, ütlesite, et äh, rääkisite piiride avamisest, ütlesite, et see on küll hea, aga kuidas te kõike seda ette kujutate? kui näiteks sakslane eelistab osta Fiati, sellepärast et ta leiab, et see on väga hea auto ja itaallane soovib osta BMW-d, sest et temale meeldib see auto rohkem, siis kus, kus siin probleem on? infrastruktuuridesse, haridusse, teadusse investeerimine ma ei usu, et äh, võiks ütelda siinkohal, et taoline poliitika oleks läbi kukkunud, vastupidi, see poliitika on vilju kandnud. me oleme näinud, millised on Ühtekuuluvusfondi kasutamise tulemused ning me oleme näinud, et kulud ühtekuuluvuspoliitika vallas on äh, samuti panustajariikidele oma mõju avaldanud Te rääkisite erinevatest prioriteetidest, rändest, lastest, vanuritest, jah, kuid siin te hüppate teatud äh, sild-, äh, etappidest üle. Te olete täiesti unustanud need vahendid, mis on ette nähtud äh, konkurentsivõime edendamiseks ja nende mõju on ju pidev. võib-olla sain ma teist valesti aru, kuid mul on jäänud mulje, et te liigute väärmiselt ohtlikus suunas edasi. ma ei usu, et ühtekuuluvusfondide tulevik on, peitub seal, millest te rääkisite. ning viimaseks, ma leian, et väga hea, et te piirdusite SKT kriteeriumiga selleks, et hinnata ühe regiooni tugevust või nõrkust, ma arvan, et tõesti see on äh, tulevikukriteerium, kuid mul tekkis küsimus järgmise kohta. mida te peate silmas ühtekuuluvuspoliitika nõukogu all? kas te arvate tõepoolest, et liikmesriigid hakkavad looma uue nõukogu, uue lisastruktuuri, et tegeleda ühtekuuluvuspoliitikaga? võib-olla oleks vaja sellele poliitikale uus suund anda, et õigustada taolise uue struktuuri loomist. ma ei usu, et me saame lihtsalt unustada ära kõike seda, mida on tehtud ja tehtud on ka päris häid asju. Um, I think that the uh... ma arvan, et äh, see, mis siin on juhtunud, tuleb ikka poliitikas ette. meie liikmesriikides ilmselt ei suutnud oma positiivseid kogemusi süvalaiendada. kogemusi ühenduse algatustega, mis tegelikult vajasid äh, järeltegemist ja me lihtsalt kaotasime oma kogemuse, bürokratiseerisime oma töö, ühest küljest oli tegemist äh, nõrgenenud komisjoniga, mis on poliitiline komis- äh,, probleem, aga teisest küljest me ei suutnud ka vajalikul tasemel säilitada kohalik, kodanike tegijate kaasamist, samas keskendudes vähematele prioriteetidele. see on siiski vajalik, räägime siin Euroopa poliitikast, kui me ei saavuta kriitilist vahendite ressu-, ressurssi Euroopa poliitikatele teatud punktides, siis me ei tea, mis saab, kuidas nüüd oleme me nagu tagasi selle, selles olukorras, kus me oleme jällegi läbi kukkunud oma süvalaiendamisega. räägime ühest spetsiifilisest valdkonnast. transport, nii oluline avalik teenus kõigis liikmesriikides. raporti, raportis esineb muide transport äh, mitmes kohas ja annab meile mõista, kuidas probleemidele läheneda. mõnikord on vaja seoseid lihtsalt parandada, näiteks äh, tööstuse ja teadusuuringute vahel, mõnikord on vaja äh, just transpordiga. see, ähm, äh, see puuduv äh, lüli täita, mõnikord on aga probleemid hoopis selles, et elanikkond vananeb. aga tuletage meelde, raportis ei tehta sellist äh, ettepanekut et, et sada protsenti vahenditest peab minema põhiprioriteedidele ainult, ainult kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti. muide, igal riigil on voli ise eh, jaotada oma ressursse, olenevalt sellest, millised ta eesmärgid on. kahele kolmandikule ressurssidele tähendab see suuremat pinget muidugi, aga ühe kolmandiku ressursside puhul on suurem vabadus antud. territoriaalse ühtekuuluvuse kohta tahaksin öelda, et pärast Rohelise raamatuga põhjalikku tutvust ja peab tunnistama, et territoriaalsel ühtekuuluvusel on nii palju erinevaid tahke, erinevaid tõlgendusi. selle, selle poliitika niisuguse põhi eh, põhiüksus tegelikult on, ongi regioon, aga mis see regioon on, ega me ei tea, siis kui äh, poliitika, äh, poliitikat ükskord äh, ellu viima hakatakse, siis te näete, mis asi see regioon on. siis, kui te mingisuguse poliitikaga välja tulete, siis tulevad kõik tegijad oma projektidega ja siis on näha, millised nende projektid on ja kuidas nad regioonis jaotuvad ja teie küsisite, kui ma õigesti aru sain, seda, et mikspärast see raport, kus kutsutakse üles äh, nii-öelda alusüksuse äh, muutmisele, et miks siis midagi äh, pole ette võetud. tegelikult raport tahtis olla väga konservatiivne, miks? meil ei ole tegelikult piisavalt arusaama poliit-, ökonoomiast, vastavatest konsensustest, statistikast, kuidas, selle kohta, kuidas ressursse paremini jagada. kui me nüüd hakkame välja töötama uusi meetmeid, siis lihtsalt me vastandame liikmesriike ja muide, iga liikmesriigi huvi on ikka rohkem raha saada, mingisugust äh, konsensust ei soovitagi. ja siis öeldaksegi, et las see praegune, praegune süsteem jääb alles ainus ettepanek siis, mis on tehtud äh, raportis, on see et, et seitsmekümne viie protsendine ähm, sent-, äh, piirmäär on nii, äh, nii jäik, võib-olla kasutaksime seitsekümmend viis protsenti pluss sen-, see oleks pigem praktiline lähenemine, aga teil on õigus see on tõesti praktiline põhjendus asjadele, sellepärast et tõesti praegu ei ole mingit soovi asjade muutuseks näha. sotsiaalfondi kohta on öeldud, ideaalis oleks Regionaalarengu Fond ja Sotsiaalfond koos aga samas sellest tekib rohkem probleeme ja ma teen ettepaneku neid mitte ühendada. muide, maksumaksjate rahast on ka selles raportis palju räägitud. põhikriitika seisneb selles, et me ei tea, kus maksumaksjate raha kasutatakse. tahtsime, tahtsime seda teemat tõstatada, tegime ettepanekuid näiteks me oleme auditeerimisele, kontrolli liiga palju kulutanud, äh, igasuguste vigade avastamisele, mis on muidugi tähtis, aga see tegelikult ei ütle meile midagi inimeste heaolu kohta. loomulikult, kui me äh, reegli kohaselt raha kulutame, siis me teame ka, et tulemused on head, aga võib juhtuda ka nii, et äh, see, mis me oleme teinud, on täiesti kasutu olnud raport ei ütle sugugi, et praegune poliitika ei anna häid tulemusi, aga ta ei ole sugugi vettpidav igas suhtes. alles viimase nelja-viie aasta jooksul on koostatud analüüse Eh, mõjuhinnanguid selle kohta, kuidas raha on tegelikult, raha kulutamine on tegelikult eh, midagi mõjutanud. näiteks öeldakse, et tööhõive kasvas, eh, oskustöölisi võeti tööle, tööle, mis on erinev olukorrast, kui ei oleks teatud meedet ka rakendatud. kui ma ütlen, et me ei tea, millised tulemused on, siis ei tähenda seda, et tulemused on halvad ja lõpuks siin väljendati muret ka selle üle, kuidas käsitletakse turu ja konkurentsi temaatikat. turumajandus on raporti alusel oluline jõukuse allikas Euroopa Liidus ning selleks et äh, heaolu saavutada, me peame neid poliitikaid rakendama. mida turud tähendavad? turud võivad teatud regioonidele nii suurt survet avaldada, et, et äh, regioonid lihtsalt äh, ei tule olukorrast välja turu liberaliseerimine lihtne hävib. raportis öeldakse, et konkurentsivõime ja tööhõive tõstmiseks on vaja ressursse eraldada. seal on ka olulisi andmeid innovatsiooni kohta Euroopale ei ole õnnestunud kõikehõlmavat äh, innovatsioonipoliitikat välja kujundada, meil on äh, arendus- ja teadvus, teadustegevuse poliitikaga ja meil on ka innovatiivsete regioonide poliitikaga, neid kahte asja pole suudetud äh, seostada. raamprogrammid on keskendatud eelkõige tippkeskustele, aga innovaatiliste regioonide programm puudutab eelkõige regioonide kohanemist äh, kaasaegse innovaatikaga. suur tänu, Jan Olbrucht yes, uh,. Uh... jah. siin võib teha järeldused, mida siin teha komisjoni suhtes, kuidas neile anda rohkem volitusi, sest et mm, ilma komisjoni volitamata ei ole võimalik mm, neid eesmärke saavutada. aga see lähenemine on justkui üheaegselt nii traditsiooniline kui ebatraditsiooniline, võib-olla küsimus on sõnastuses samuti, mul on üks võib-olla väga naiivne küsimus, nii palju kui ma aru saan, siis kui me tahame, et inimeste elu oleks parem, kui me tahame, et ühisturg toimiks hästi, on meil vaja arengupoliitikat, sest vastasel juhul turg ei toimi hästi. nii et see ühtekuuluvuspoliitika on vajalik turgude toimimiseks. traditsiooniliselt aga samas on meil siin need erinevused. seda võib vaadelda sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast, kuid neid lahknevusi või erinevusi, mida me peame vähendama, võib mõista aluslepingu seisukohast ka niisuguseid, mis on turutõkendiks. nii et nii palju, kui ma aru saan, teie jaoks arengupoliitika on nende lahknevuste ja turutõkendite vähendamine, kuid mitte kõik poliitikud ei näe seda nii. et lahknevuste või erinevuste vähendamine on arengupoliitika. ja kui ta seda ei ole, siis me laskume väga vanasse aruteludesse regionaalpoliitika teoreetikute vahel ja nii palju, kui ma aru saan, siis teie olete püüdnud seda traditsioonilist elementi vältida. teiseks, selle raporti teeb väga huvitavaks see, et kui ma õigesti aru saan, siis me räägime alati horisontaalsest ühtekuuluvuspoliitikast. Teie mainite äh, nii-öelda sektoraalset ehk siis, et Euroopa Liidul oleksid need suured sektoripõhised poliitikad meil oleksid need hästi defineeritud prioriteedid, kolm või neli, ja need oleme me siis paika pannud, need prioriteedid liikmesriikide ja regioonidega koos, kohapõhiselt. aga mitte siis geograafiliselt paika pannud, vaid äh, inimestega koos, ehk siis meil oleks nii sektoripõhine kui mitmesektoripõhine ehk multisektoraalne lähenemine paralleelselt. ja need eesmärgid tuleb kokku leppida, just multisektoraalsed eesmärgid äh, inimestega koos, sest vastasel juhul ei ole võimalik neid erinevusi vähendada. ja mis puudutab rakendamist, siis siin on väga huvitavat sõnastust kasutatud või väljendeid ja see peegeldab ka huvitavat filosoofiat selle taga, ehk siis, et multisektoraalne fond ja ainsuses fond see puudutab nüüd seda kohapõhist mudelit, et seal on siis see üks multisektoraalne fond, see on täiesti revolutsiooniline idee. ja kui asja on vaja tõhustada, siis teeme multisektoraalsete elementide jaoks ühe fondi. see loomulikult ajab teatud inimesed raevu. aga minu arvates on see küllaltki huvi-, eh, oluline veel üks element, mis võib-olla puudutab sõnastust, võib-olla ka mitte, on küsimus lepingutest. see on nii-öelda see Prantsuse traditsiooni kohane poliitika, lepingupõhine poliitika, kus siis eh, liikmesriigid ja regioonid võtavad eh, kohustusi, sealhulgas eriti just regioonidega, aga kuidas haakub sellega süvalaiendamine? kas siin peaks olema siis komisjonil eraldi lepingud liikmesriikidega ja regioonidega või peaksid lepingud olema liikmesriikidel regioonidega, nii et komisjonil oleks justkui liikmesriigi kaudu see leping? nii et see ei puuduta tegelikult rakendamist, aga rohkem asja filosoofilist poolt. Need on esialgsed küsimused, ma pean loomulikult kogu raporti läbi lugema aitäh ja Lambert van Nistelrooy, palun. suur aitäh. ma saan loomulikult aru, et Janne äh, tõstatas juba huvitavaid või olulisi küsimusi. loomulikult me pöördume siin aluspõhimõtete juurde aga kas kõike seda on võimalik ellu viia näiteks poolega praegustest vahenditest? või kui me keskendume mõnele üksikule eesmärgile, me ei ähm, vaata enam näiteks infrastruktuuri, vaid äh, vaatame ainult äh, laste päevahoidu. siis mida ütles Euroopa Komisjon, kui te oma raportiga välja tulite? komisjon ju maksab teile ka palka selle raporti koostamise eest, aga milline oli teie, oli nende vastus raportile ja milline on selle raporti ametlik äh, staatus, see on ka oluline meie komisjoni jaoks. tahame teada, mida ka Euroopa Komisjon sellest arvas. huvitav mõte on see Euroopa Komisjoni rolli tugevdamine ja siin võib asjast mõelda nii, et kui nende roll tugevneb, siis nemad peaksid kandma ka sada protsenti kulutustest. või vähemalt üheksakümmend või üheksakümmend viis. nii et eh, see on võib-olla küsimus, mis minu silmis tõstatub. mina koostasin eh, territoriaalse ühtekuuluvuse raporti parlamendis, te räägite siin kohapõhisest mudelist, jah, loomulikult see on väga hea mõte, selle väljatoomine, aga millised on need aluspõhimõtted, millel see põhineb? me ei saa lihtsalt öelda, et kõik peaksid tegema kohapõhiseid tegevusi. kuidas see siis äh, seostada ülejäänud äh, liiduga või jõukamate piirkondadega, loomulikult võib öelda, et väga paljusid asju tuleb äh, muuta, aga siin äh, tuleb silmas pidada ka seda, et kas me eristame seda teist ja kolmandat eesmärki ja, ja kus see kõik lõpeb. Viktor Postinarus uh, uh, so... on viimane sõnasaaja. suur tänu, proua esinaine ja härra Barka samuti. ma lähen üle rumeenia keelele, ütleb kõneleja Teie ettepanek reformida ühtekuuluvuspoliitikat tundub olevat äh, arutelu alguseks Euroopa Liidus, mis võimaldab võib-olla välja tulla ka majanduskriisis, sellepärast et äh, me mõistame väga hästi, mis praegu toimub äh, meie poliitikaga ja seda seoses ka teiste partneritega nagu Hiina, Ameerika Ühendriigid, sellepärast et nemad äh, on väga aktiivselt äh, keskkonnakaitse osas, äh, hariduse osas, teadus- ja arengutegevuses ning nende poliitikad võimaldavad välja töötada konkreetsemaid lahendusi probleemidele kui Euroopa Liidul, sellepärast et meie sõltume siin liikmesriikide otsustust, otsustest. parem koordineeritus Euroopa tasandil tähendab seda, et meie lähenemine peaks olema kooskõlastatud ja integreeritud seda ka seoses maa arengu piirg-, äh, maa arengufondiga. nagu kolleeg Jean-Marie Popüü, kes on äh, muuseas ka väga hea raport selle kohta koostanud, äh, tahaksime mainida partnerlust ja multi, multivalitsemist jah, muidugi mõista siin oleks väga hea, kui äh, me saaksime alustada läbirääkimisi. see protsess tegelikult sai alguse jaanuaris kaks tuhat üheksa, väga hea oleks, kui me nüüd jõuaksime läbirääkimistega lõpule selle aasta lõpuks. siin räägivad läbi äh, valitsused ning fraktsioonid ja ma tahaksin teada, kas komisjon, mis nimetatakse ametisse selle ameti lõpul, kas meil on olemas kõik vahendid, et saavutada seda ideaalset komisjoni, kuid ma oleksin väga rahul, kui läbirääkimiste raames Euroopa mõõde oleks kesksem ning liikmesriikide mõõde vähem tähtis, kuid äh, härra professor, ma tahaksin teile ütelda, et järgneval aastal me arutame ka eelarve, äh, eelarvet üle, tegemist on vahe aruandega ning me peame vastu võtma samuti uued eh, suunised eh, ühtekuuluvuspoliitikaks pärast aastat kaks tuhat kolmteist. me näeme, et tegemist on siis läbirääkimistega, selle tulemusel me saame uue finantsraamistiku, uued strateegilised suunised, uue eelarve, uued mandaadid läbirääkimisteks liikmesriikidega Euroopa tasandil, kuid lisaks sellele on veel üks takistus, kuidas me saame kokku viia väga lahknevad huvid erinev, äh, uute ja vanade liikmesriikide vahel. seda selles uues kontekstis, kus äh, lõhe äh, aina suureneb uute ja vanade vahel. siin ma tahaksin lõpetada, ma usun, et me saame edasi liikuda, kui me lähtume sellisest suhtumisest, kui me suudame leida mudeli, mis paneb meie ühtekuuluvuspoliitika toimima, aitäh! doktor Barka, siis. suur tänu, doktor Barka! Thank you. Um, yes, the um, one of the jah, üks äh, põhiteemasid muide ongi see, et äh, milline on põhikriitika selle poliitika vastu? ma räägin kahest kolmandikust Maailmapangast praegu, muide Maailmapangast on ka eriseisukoht Nemad koostavad geograafilisi raporteid ja te teate isegi paremini kui mina, eh, ütleb seda, et iga poliitika on suunatud eh, mingisuguse eh, territooriumi, mingisugusele territooriumile, aga iga selline poliitika tegelikult hävitab turumajanduse, kui see on suunatud kindlale territooriumile, ta võtab ära vaba, vaba kapitali ja, ja kaupade ja inimeste voo ning raportis seetõttu öeldaksegi, et regionaalpoliitika jaoks oleks tohutu viga, kui sihtalaks võetakse lähenemine ja püüta, püütakse lähendada keskmist sissetulekut ühe inimese kohta, see ei peaks olema regionaalpoliitika eesmärk. muide, seda siin raportis ka soovitatakse. miks? sellepärast, et näete, nii nagu siin aluslepingud meile ütlevad, võib-olla me peaksime neid tõlgendama nii, nagu ameeriklased oma põhiseadust Nad viidavad sellega palju aega muide, aga aluslepingud ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema suunatud erinevuste äh, kaotamisele ja harmoonilisele arenemisele, aga inimestele peab olema antud võimalused vastavalt äh, arengutele. kui inimestele võimalusi ei anta, siis ei äh, toimi ka turg ega midagi. inimesed ootavad Euroopa Liidult äh, sarnaseid võimalusi. Nad ei taha olla kõik võrdsed, aga nad tahavad, et neil oleksid võrdsed võimalused. mis see tähendab? olenemata sellest, kus nad elavad, peavad inimesed teadma, et kui, kõigepealt, kui näiteks regiooni tabab mingi kriis, olenemata sellest, kas tegemist on rikka või vaese riigiga, on olemas vahendid, millega jälle jalule tõusta. Need äh, suhtelised äh, eelised on väga tähtsad äh, erinevate regioonide jaoks ja Brüsselis tuleb tagada see, et elu, elatustase, sotsiaalselt aktsepteeritav elatustase oleks kõigi jaoks tagatud ja ma ei pea seda siin üle kordama. see on iseenesestmõistetav. millest räägib äh, president äh, Barroso, kui ta räägib kodanikuõigustest? ta räägib sellest, et kodanikel ongi õigused. Tony Atkinson muide, kes on väga palju parem mees kui mina, tema esitab need rasked küsimused, nimelt mis see Euroopa kodaniku õigus üldse on millega me neid õigusi mõõdame? kas see sõltub äh, tema rahvusest või sellest, et ta on eurooplane? kõigil meil siin Euroopas on, äh, äh, on alati meeles, et on vahe mingisuguse Euroopa standardi ja kohaliku standardi vahel, seetõttu peab Euroopa tegema midagi nende, nende piirväärtuste osas. ja muide, see, see regionaalpoliitika ei pea sugugi vähendama ei pea vähendama eh, sissetulekut ühe elaniku kohta räägime Londonist ja Sitsiiliast näiteks, mõlemal võivad ju eh, sissetulekud ühelaniku kohta tõusta, aga nad on niikuinii erinevad, see, seetõttu tahaksingi öelda, et see näitaja ei ole hea. me räägime kogu aeg keskmisest sissetulekust ühe elaniku kohta, me teame, et kui üks üks, üks regioon teistele järele jõuab, siis kõigepealt ta, hakkab tavainimesel ikkagi halvemini minema vähemalt viis-kümme aastat. ja meie tahame muidugi mõelda, et regionaalpoliitika võib hakata toimima eh, turupoliitika vastu, aga see ei pruugi nii olla. suur tänu, et te tulite selle teema juurde tagasi. mitme sektori kohta see, mis te siin ütlesite, äh, ei oleks mina midagi suutnud paremini öelda, te kõnelesite poli-, sellest probleemist väga hästi ühest fondist rääkides alguses ma tõesti mõtlesin, et see võiks nii olla, aga kui, aga kui praktikast rääkida, siis ilmselt on seda väga raske teostada. ja lepingute kohta tahaksin ma teile selgitada, et liik-, lepinguid on võimalik nii liikmesriikide kui ka regioonidega sõlmida. on olemas kahte sorti lepinguid, ühed lepingud sõlmitakse juhtkonnaga ja teised sõlmitatakse, sõlmitakse kogu liikmesriigiga. seda nimetatakse riiklikuks tegevuskavaks, see on muidugi hea, aga sellel ei ole mingit siduvat iseloomu. seetõttu iga liikmesriigi jaoks peaks olema kaks lepingut, üks leping tuleks allkirjastada komisjoni liikmesriigi ja selle regiooni liikmesriikide poolt. paljudel liikmesriikidel on muide mm, föderaalne struktuur, Itaalia, Saksamaa loomulikult kirjutavad dokumendile alla ka regioonid, muide käesoleva programmeerimisperioodi jooksul on see juba nii toimunud ning teine leping Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel. vastukäivuse saab lahendada samaaegsusega. praegu räägite, et kõigepealt on vaja raami, siis alustatakse programmiga, programmi väljatöötamisega. tegelikult tuleb kavandama hakata juba varem ja siis seatakse paika raamistik, sõlmitakse lepingud kas siis ministeeriumide või agentuuride, ametite või regioonidega ja nüüd Euroopa Komisjon tegelikult muide üldse ei maksnud, kui te minu raporti kohta küsite. mina ei maksnud komisjonile ka mitte midagi. komisjon kattis minu kulu, siia tuleku kulu. ma elan muide selles hotellis, mis komisjoni vastas on, mind nii-öelda anti laenuks välja minu koduriigi majandus- ja rahandusministeeriumi poolt mul on väga hea meel, et te tõstatasite need küsimused, ma ei taha, et midagi valesti aru saadaks, infrastruktuur on ka väga tähtis osa avaliku sektori teenustest, äh, ei äh, haridust ei saa anda ega üldse liikuvust taga, tagada ühiskonnas ilma transpordita. muide, jällegi tuli Messinasse välja kahjuks raportis lihtsalt tuletatakse meelde, et tegemist on töövahenditega, mitte eesmärkidega. kõikide nende prioriteete seas, mida tõstatati või käsitleti siin raportis, on äh, infrastruktuur üks lihtsalt paljudest. ei ole eesmärk iseenesest, vaid vahend. tahaksin ka öelda, et ma mingisuguseid uusi eesmärke heaolus äh, heaoluga seoses ei taha välja töötada või, või, või paika panna. aga tahaks lihtsalt näidata, et et kui te tõusvate, siis te kasvate nii palju kui võimalik. ja äh, võrdsusest rääkides tuleb siis nagu võrdselt läheneda kõigele kõik see kehtib ka infrastruktuuri puhul. siis meenutati mulle või meenus mulle õigemini regionaalpoliitika kodulehekülge asjaolu, et kogu materjal on seal olemas ja seal on materjalid ka selle kuulamise kohta, millel osales Rahvusvahelise Valuutafondi liige või esindaja ja teda üllatas see, kuivõrd nõrk on see tingimuslikkus, mida komisjon saab käsutada. seda oli tal võib-olla raske mõista, kuid tema küsis, et kuidas kuidas te lihtsalt kirjutate neid tšekke välja ilma mingite tingimuste ettenägemiseta? võib-olla ta ei mõistnud täielikult kõiki neid protseduure, kuid päris kindlasti üllatus ta selle üle, kuivõrd raske on komisjonil keelduda teatud kulutustele vahendite eraldamisest ja ta kindlasti tahaks näha seda, et kui ei ole olemas hindamissüsteemi haridussüsteemi tulemikus, tulemuslikkuse kohta konkreetses riigis, siis see riik ei tohiks ka ühtegi penni kulutada haridusele ühtekuuluvuse vahenditest. ja see on võib-olla heaks vastuseks ka nii-öelda süvalaiendamise koha pealt ja majanduspoliitika koha pealt sest me ütleme, et eh, tegelikult ei piisa hindamissüsteemist üksinda, vaid olemas peavad olema ka vastavad institutsioonid. ja loomulikult see lubab ka mitmekesistamist eh, liikmesriikide vahel. põhimõtteliselt on mitmekesistamisele äh, alati vastu oldud, sest äh, noh, et see, see kehtib siin äh, neile, kes on juba liikmed olnud kümme aastat ja see te, peale teistele, kuid mitmekesistamine ja vahe tegemine peaks olema võimalik siis, kui ühes riigis on teatud institutsioon olemas ja teises mitte seda kohast äh, institutsiooni, seetõttu ei tohiks koormata riigi, millel on juba kavandamisprotsess olemas, veel mingite kavade kirjutamisega me teame, et meil on dokumentide liigsus, eriti seoses äh, jõukate ja NUTS kahe mm, regioonidega. võib-olla ma ei väljendunud ennist selgelt, aga eesmärgiks ei ole tegelikult selle poliitika põhieesmärke muuta. see võib-olla ei äh, kõla nüüd sidusalt, aga viimaseks kommentaariks on see, et jah, selle raporti loogika ja ka komisjoni taotluse loogika eh, oli tegelikult eelarve loogika läbivaatamine, sest ainult niivõrd lai või niivõrd laia reformi võimalikkus eh, näeb üldse ette võimaluse reformida ühtekuuluvuspoliitikat. suur tänu, doktor Barka. kuna me jõuame ka nüüd oma ettenähtud äh, koosoleku aja lõppu, siis paluksin tõlkidel jääda veel viieks minutiks. tahaksin öelda oma kolleegide nimel välja, et järgmise aasta käigus ja võib-olla ka edaspidi oma komisjonis arutame me ka selle reformi tulevikku ning seda, millised on meie seisukohad äh, selle suhtes, millega komisjon välja tuleb. meil toimuvad kindlasti ka kuulamised, see täna toimunu oli nii-öelda minikuulamine. aga meil oli suur rõõm mm, teid täna siin vastu võtta ja kindlasti ka tulevikus kuulame hea meelega teie seisukohti ja kommentaare. nii et suur tänu teile ja jääge meiega veel paariks minutiks. kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti, mis seekord õnnetust ei toonud, oleme läbi käinud. ja muid küsimusi minu poolt ei ole, ma ei näe, et ka teistel oleks midagi. ja viieteistkümnes päevakorrapunkt on järgmise koosoleku toimumise aeg, mis on siis kolmandal novembril alustame pärastlõunal kell kolm ja neljandal novembril hommikul. nii et hea meelega kohtun teiega uuesti kolmandal-neljandal novembril ja suur tänu senise kahepäevase koosoleku eest. nii et koosolek on lõppenud, aitäh! ja esimest